Mm, ning äh, ma edastan äh, selle nimetatud äh, organisatsioonidele isikutele, ma tänan kolleege, kes veel kohal on, ma tänan